Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre... kallid kolleegid, asuge palun oma kohtadele, et me saaksime oma koosolekuga alustada Või.... kõigepealt peame päevakorra kinnitama. tahaksin öelda, et meil on mõned muudatused plaanis täna pärastlõunal ja homme hommikul ka nimelt täna pärastlõunal oleksime me volinik Almuniat pidanud kuulama alates kella viieteistkümne, äh, kella äh, veerand neljast. ta palus hiljem tulla ning äh, seega läheb päevakorrapunkt neli kella viie peale edasi ja kui raportöörid lubavad, siis võtame kohe käsitlusele number kuue, see puudutab proua Kinga Köntsi raportit mikrokrediidirahastu kohta ja äh, päevakorrapunkti number kaheksa ka, mis puudutab Euroopa vabatahtliku tegevuse aastat, mille arvamuse on koostanud Marian Harken. ja homme eelarvekomisjon palus, et äh, proua Kinga Könsi raporti hääletus lükataks edasi, et saaks ka nende arvamust arvestada ja me aktsepteerisime nende soovi. selle tagajärjel tuleb hääletus vabatahtliku tööaasta kohta ja kahe tuhande kümnenda aasta töökalendri kohta tulevad siis enne punkte üheksa, üheksa ja kümme. ja nüüd tahaksin teie tähelepanu juhtida hääletusele, mis puudutab punkte üheksa ja kümme. tahaksime me resolutsiooni ettepaneku teha, mille tegi komitoloogia raames komisjon kui meie tööhõivekomisjon raportööri toetab, siis keeldume mikrokrediidirahastuse finantseerimise arutelust. see järgneb siis progressile pigem ning nüüd komitoloogia raames hakkame me siis komitoloogia raames peame me kõigepealt progressi osas ära kuulama Euroopa Komisjoni. päevakorrapunkt number viisteist, see puudutab ettevõtete ümberpaigutamist Euroopa Liidus ning äh, globaliseerumise kohanemise fond, see tuleb ka kuidagi päevakorda võtta, teeksin hääletuse ettepaneku hääletada seda samaaegselt eh, telliga, see tähendab pärast punkti viisteist, sest need kaks teemat on omavahel seotud. kas te olete nõus selle päevakorraga? suur tänu seega läheme nüüd päevakorrapunkti number kaks juurde, protokolli kinnitamine. ma ei ole saanud mingeid äh, erilisi kommentaare, need on siis vastu võetud. nüüd esimehe teadete osas tahaksin öelda, et meie komisjon on veebis ülekantav, meie komisjoni koosolek seda on võimalik otseülekandes järgida ning eh, see võimaldab ka palju tõhusamalt meil hääletada. päevakorrapunkt number viis oli siis elektrooniline hääletus selle dokumendi kohta, mis puudutas Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi rakendamist Belgia tekstiilitööstuses ning Iirimaal. ettevõttes Dell. Nendest kahest juhtumist on juba meie komisjonis räägitud, Belgia juhtumi juurde tagasi ei taha tulla, see on juba äh, lahendatud, aga Iirimaa puhul äh, pöördusime me kahe voliniku poole, sotsiaalasjade voliniku ja konkurentsivoliniku poole, et me saaksime täiendavaid seletusi ja samuti saime me ka vastuse neist, neilt, minu meelest on see teile välja jagatud, see oli küll prantsuse keeles, sisult see kiri eriti palju valgust ei heida nendele küsimustele. me taotlesime ka Poolale riigiabi ja yes sellel valguses otsustati äh, Iirimaale ähm, teine äh, tehas ava-, Iirimaal teine tehas avada, äh, seega mitte tootmist Euroopast välja viia. ja nüüd teeksin ettepaneku vastu võtta see äh, kirja projekt sel kujul, nagu äh, see on koostatud. Äh, töögrupp FEM täiendas seda oma koosolekul eile ning samuti esitati eile Rahvapartei poolt ühe osa muudatusettepanekute osas eraldi hääletuse taotlus samas mulle öeldi, et äh, kuue võttis hoopiski tagasi need muudatusettepanekud, seega võib kõiki, kõike koos hääletada ühe korraga. see oli siis kiri, mille me saadame eelarvekomisjonile. Raamule. suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahaksin öelda, et äh, rahvapartei nimel tunneme, et e, FEM-i töögrupi töö on väga e, huvitav, tahaksin teid tänada selle töö eest, täiendava strateegia eest puhul, mis puudutab telli, selle puhul usun, et ühest küljest tõesti Iirimaal oli kaks tehast, Äh, teisest, äh, teisest küljest Poolas ka, aga tooted, mida toodeti Iirimaal, lauaarvutid äh, nimelt, siiski neid toodeti nii, et samas, et turunõudlus vähenes, aga Poolas toodeti hoopis sülearvuteid, mille turu, turustamine oli palju lihtsam, seega nimetatud asjaolu lihtsalt selgitab, miks Iirimaal oli raskusi ja seetõttu me soovisime ka muudatusettepanekute hääletamise puhul eraldi hääletamist, nüüd võeti osa muudatusettepanekuid tagasi ja seega me nõustume plokis hääletamisega. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? ilmselt ei ole, seega hääletame siis tervikuna kirja eelarvekomisjoni esimehele. vabandust, üks sõnavõtusoov oli. ja Kasa, palun. suur tänu, proua president. suur tänu, proua president. paistab, et meil on kokkulepe selle raporteeri osas, aga minul on pisut kodukorraga probleeme minule jäi mulje, et me pidime hääletama kuusteist nelikümmend viis oma päevakorra järgi ja ma tean, et volinik Almunial oli probleeme siia tulekuga, aga, ja täna see mul küll probleeme ei valmista, aga ma arvan, et kui meil on päevakord ja päevakorras on eraldatud konkreetne aeg hääletamiseks, siis tuleks sellest ajast ka kinni pidada, sellepärast et väga paljud liikmed ei ole siin kohal, ehkki nad oleksid tahtnud hääletamisel kohal olla tõesti äh, äh, ma tean, et mõnedes komisjonides on väga halvad harjumused, äh, aga ma tahaksin öelda, et me katsume, et niisugused halvad harjumused hilineda, need ei tule üle meie tööhõivekomisjoni. kindlasti me peaksime lubama volinikul tulla siis, kui ta saab ja meil on, kui meil oleks olnud mingisugune vastuoluline hääletus, kus on palju muudatusettepanekuid, siis me loomulikult oleksime hääletuse ajast kinni pidanud, aga praegu on töögrupis juba eile kokku lepitud hääletamises erilisi raskusi ei tohiks tulla, kas te nõustute praegu sellega, et me praegu hääletame? vastu keegi ei ole, seega teen ettepanekuga, teen ettepaneku helistada, hääletada siis kirja eelarvekomisjoni esimehele, kes on poolt, kes on vastu, kes on see kiri on vastu võetud ühehäälselt ja nüüd läheme siis vabandust, keegi soovib veel sõna? härra Helmer. kõnelejal ei ole mikrofoni see võeti vastu ühe erapooletu häälega, mitte ühehäälselt. suur tänu, äh, vabandage, et ma nii kaugele saali ei näinud, hea, et te mulle meelde tuletasite selle. kas oli veel erapooletuid? härra Klak? mina ei olnud erapooletu, mina hääletasin vastu, äh, aga te liiga kiiresti viisite hääletuse läbi. Ähm, favorable avec une opposition et une abstention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 kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki teid teie aktiivse osaluse eest, meil oli sada kolm muudatusettepanekut. see tähendab seda, et peaaegu kõik osalesid väga aktiivselt selles teema käsitluses ja olid väga huvitatud. ma tahaksin tänada teid teie koostöövaimu eest, teie konstruktiivsete ettepanekute eest. me püüdsime esitada kompromissmuudatusettepanekuid, kus me oleme ühindanud, ühindanud erinevaid ettepanekuid, mida on liikmed teinud, liikmeid oli tõesti palju ja paljud neist olid seotud ühe ja sama teemaga ja olid üsna sarnased. me viisime läbi läbirääkimised variraportööridega ja sisuliselt võib öelda, ei olnud meil väga suuri lahkhelisid, on veel üks lahtine küsimus ja mul on väga hea meel variraportööridega veel korra äh, kohtuda pärast meie tänast koosolekut, et rääkida natukene sotsiaalsest majandusest äh, ja sellega seotud mureküsimustest. Äh, seal on probleeme seoses sellega, et programmi jaoks eraldatud raha on kas liiga palju või äh, ei ole piisavalt palju ja kuidas, äh, kes peaksid sellest projektist äh, kasu saama ja kellega peaks selle projekti kasusaajate ring olema piiratud. on täpsemalt öeldes kaks lahtist küsimust veel peale selle üldisema teema. üks on kohalik kontaktüksus, liaison unit, me tegime muudatusettepaneku mehhanismi kohta, mis peaks mikrokrediidiprogrammi tööd monit-, üle järelevalvet teostama. ja sellega seoses oli mõnedel liikmetel ja mõnedel teistel äh, liikmesriikidel probleeme, nad leidsid, et ei ole vaja ühte uut institutsioonilist taset, see muudaks asja veelgi bürokraatlikumaks. mõned riigid aga peavad seda vajalikuks ja suurem läbirääkimiste valdkond on ressurssid. Te tõenäoliselt teate, et me praegu veel endiselt arutame, kas peaks kasutama nii-öelda uut raha või tuleks kasutada progressi programmi raha äh, või osaliselt progressi programmi raha või ainult uut raha. mina olen korduvalt öelnud, et äh, ühelt poolt selle programmi filosoofia on teistsugune kui programm progressi filosoofia, sellepärast et äh, tegemist on rahaga, mis äh, või valdkondadega, kus ei saa kasutada teiste finantsasutuste rahasid ühelt poolt on siis väga oluline, et meil oleks vaba raha just nimelt lähtudes sellest teooriast lähtuvalt, aga teisest küljest parlament alles hiljuti hääletas progressi programmi rahaliste vahendite suurendamise üle ja ja progress ja see mikrokrediidi, krediidi üksus on suunatud samadele inimgruppidele, samadele ohustatud ühiskonnagruppidele ja, ja selles mõttes on, on seal ka teatavad teatavaid kattuvusi ja me peame igal juhul suurendama rahalisi vahendeid, mis on nendele ühiskonnagruppidele eraldatud. rahvapartei on teinud oma ettepanekuid selle kohta, kuidas seda raha käsitleda ja kuidas seda raha rakendada progressi valdkonnast. EKOn tööd toetab meie praegust lähenemist ja nii palju, kui ma tean, ka eelarvekomisjon samuti toetab meie lähenemist Äh, nimelt seda, et me ei saa uusi progra-, uued programmid ei saa juba olemasolevaid programme ohtu seada. nii et äh, mul oleks väga huvitav kuulda, mida teie arvate sellest küsimusest, see on äh, siis see küsimus, mis on jäänud meil veel lahendamata ja seetõttu oleks mul hea meel kuulda teie arvamust. teiste muudatusettepanekute puhul oleme me andnud endast parima ja püüdnud leida kompromissid seal, kus need olid võimalikud. suur tänu veel kord teie koostöövaimu eest! Euh, kes soovib sõna võtta sellel teemal? härra Sirkas. enne kui ma teile sõna annan, tahaksin teile õnne soovida Euroopa Parlamendi auhinna puhul. suur tänu ja mina tahaksin ka teid äh, Äh, õnnitleda, sest ka teid nimetati sellele ametikoha kandidaadiks, nii et te olete ka õnnitlussõnad ära teeninud. nagu ka teised kolleegid, ka meie tahaksime omalt poolt toetada meie raportööri tema töös ja toetada tema kommentaare, tema lähenemist ja ma tuletaksin uutele kolleegidele meelde, et meie läbirääkimiste käigus oleme me jäänud parlamendi üldistele seisukohtadele äh, kindlaks, meil on olnud fraktsioonidevahelised kokkulepped juba varem ja progressi finantsinstrumendi puhul on olnud mitmeid probleeme. paistab, äh, et erinevad äh, grupeeringud üritavad nii-öelda tagaukse kaudu sisse nihverdada teistsuguseid lähenemisi, aga ma arvan, et me ei taha siin mingisugust poolpoliitilist äh, pool äh, manööverdamist näha. raportöörgi on varem öelnud, et eriti kriisihetkedel, nagu praegune kriisihetk, on oluline, et me ei astuks samme, mis seaksid ohtu need, kellel on vähem rahalisi vahendeid kui teistel meie ühiskonnas ja see on oluline nii eelarveküsimuste puhul kui ka teiste programmide puhul, me ei saa igal juhul võtta ära nendelt, kes niigi on vaesed. praegu me käsitleme siin küsimust, äh, mis äh, just nimelt käsitleb ressursse ja see on üks olulisemaid äh, programme, mis meil üldse on, sellepärast et selle programmiga näitame me üles abivajajatega solidaarsust ja see on väga mõistlik, see on väga põhjendatud me tahame selle programmiga jagada ja, ja, ja ja aidata, aga samas me ei taha progressilt midagi ära võtta, sellepärast et äh, ka progress on ju häda, hädalistele mõeldud. ja ma olen kindel, et sellist lähenemist toetavad ka teised selle uue rahastu puhul. ma arvan, et me peame toetama äh, raportööri ka selles küsimuses me ei tahaks, et ühed läbirääkimised lõpevad selleks, et alustada uute läbirääkimistega, me tahaks ikka lõpplahenduseni jõuda. ja kui ma siin nüüd vaatan ümberringi ja vaatan Rahvapartei liikmeid, kes on, võta, võtavad seda küsimust kõige tundlikumalt, siis ma loodan, et äh, nad on valmis äh, jõudma lõpplahenduseni ja meil on vaja just nimelt sellist äh, lähenemist, mis tagaks, et progr-, progressi programmilt mitte midagi ära ei võetaks. ma arvan, et me peame selle seisukoha juurde kinni jääma. tundub, et rahva, Rahvapartei soovib ka sõna võtta. Ramoran või proua Schröter? proua Schröter ja siis Frau Moran. Okay. Ähm, ja, ich äh, wollte noch mal deutlich machen, wir haben ja einen Beschluss. jah, tõepoolest, äh, proua esinaine, mina tahan öelda, äh, et kuna eelarve arutamine on toimunud esimest korda juba plenaaristungil, siis ma tõepoolest arvan, et asjad ei pea minema tagasi komitee tasemele parlament juba ütles välja oma arvamuse täiskogu istungil. seega siis eh, täiesti eh, kõrvale jättes niisugused spetsiifilised probleemid, nendega on iseasi, arvan ma, et me tõepoolest eh, <clears throat> suudame leida lahenduse ajapikku komisjon on läbi viinud uurimise, mis näitab, kuidas kasutatakse mikrokrediiti ja, ja tõepoolest ma arvan, et niisugune uurimine aitab sellel rahastul edasi arendada. E, nüüd on olemas eelarveraha, e, eelarverida selle jaoks, meil on olemas ka õiguslik alus ja praegune e, ja praegu me peaksime hääletama ainult õigusliku aluse kohta kõik tingimused on ju vaja täita, sellepärast et äh, raha on vaja äh, äh, laiali jagada ja me ei peaks tegema sammu tagasi, aitäh. Madame Morin. proua Morin ja siis härra Helmer. suur tänu, proua esinaine. kuulasin ära, mida rääkis raportöör ja Alessandro Sergas kõigepealt eh, muidugi me muutsime päevakorda väga suure kiiruga ja seetõttu ei jõudnud ka eh, variraportöör siia veel, vabandan nüüd, et ma enne teda sõna võtan, aga mm, pole kahtlustki, et me kõik Äh, nõustume sellega, et me peame arendama mikrofinantseerimisvahendeid. Aleksandro Sergas ütles väga hästi, et äh, tõesti äh, selle teema osas hääletus on meid ühendanud ümber sisulise küsimuse ja tõesti äh, Ehm, meil võivad küll erinevad seisukohad olla, aga me kõik tunnistama niisuguste rahastute vajadust. Ehm, seega eh, väga tähtis on, et meil oleks mikrokrediidi eh, rahastuid, iseäranis praegusel kriisi ajal, aga ma olen natukene kahtlev, kui ma kuulen, et räägitakse uuest rahast kuna praegu on tegemist kriisiga, siis on meil ka suured eelarvepiirangud. näiteks äh, me peame ja seetõttu me peame äh, väga ettevaatlikult ja vastutustundlikult äh, käituma, kui meie parlamendis oma ettepanekuid teeme ja tagama selle, et meie soovid oleksid ka elujõulised, nii äh, pidades silmas eesmärki, aga samuti pidades silmas eelarve pingestatust. seega äh, me siiski hääletame sest aga me tahaksime eelkõige, et meie ettepanek vastaks meie eelarve võimalustele suur tänu. muidugi ma näen, et sotsiaalkomisjon on muutunud veelgi karmimaks kui eelarvekomisjon äh, raha küsimustes. vaatame veel, mis siis toimub, kui volinik Almuniaga kohtutakse. härra Helmer, palun. proua esinaine ma pean ütlema, et äh, ma nõustun eelkõneleja äh, sõnavõtuga, ma olen juba enne siin komisjonis äh, märkusi teinud ja teen seda jällegi, et kogu Euroopa Liidus ja ka üldse maailmas püüavad valitsused kriisiolukorras kontrollida kulutusi ja nüüd inimesed, kes meid on siia valinud, vaatavad, et see on kummaline, kui omavalitsused püüavad kärpeid teha eelarvesse ja meie eh, nõuame siin kriisiolukorras rohkem raha. seega Euroopa konservatiivid, minu fraktsioon, eh, on lisaraha eh, pakkumise vastu, teeksime ettepaneku viiskümmend miljonit eurot progressi fondist mikrokrediidirahastusse üle kanda ja ilma entusiasmita oleme võib-olla ka valmis seda tule, toetama, aga mingeid täiendavaid kulutusi me küll ei tahaks näha. kompromissmuudatusettepanekute puhul aga eh, peame ütlema, et me ei ole neid sellisel kujul valmis toetama, iseäranis ähm, kui ma nendest õigesti aru saan, mm, et peab mikrokrediidi rahastu edukaid väikeprojekte toetama, kus nüüd äh, muudatusettepanekud tõesti soovivad seda saavutada, siis äh, me tahaksime aidata neid, kes on sotsiaalselt eraldatud äh,, siis äh, äh, tekib küsimus, kas ei ole vaja siiski hoopis neid projekte toetada, mis ilmselt ei ole edukad mitte neid, mis on edukad, sellepärast, selle sõnastuse tõttu me ei saa aru, mida soovitakse ja me ei toeta neid. suur tänu ja proua Harkin. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest kõikide meie eelnevate kõneluste käigus ja tõesti tahaksin öelda, et tal on õigus tegemist on äh, nii-öelda liikuva rahaga, ehm, see ei ole selline raha, mille me investeerime, siis ei näe seda enam kunagi. Ehm, väga tugev äh, argument on siiski see, et meil on vaja uusi ja rohkem ressursse, seetõttu toetaksin äh, raportööri selles osas, aga mul on paar küsimust. üks on näiteks see, kas selle tõttu kuidagi äh, lükkub edasi fondi rakendamine või, või lihtsalt ootame ära ja vaatame, mis tuleb. ja teiseks, ma ei tea, kas mu küsimus on õiges kontekstis, aga komisjoni otsus, mis puudutab komitoloogia menetlust ja nõukogu parlamendi poolt äh, võimalust parandada, kas me siin ei, kas siin nõukogu ei ületa oma volitusi, kas mitte parlament ei peaks e, esimesena sõna saama ja veel paar kommentaari, keegi muide ei olegi nimetanud seda, et e, nimelt, kas Lissaboni lepingu rakendamine kuidagi puudutab seda temaatikat tulevikus ja e, kolleeg Jelmer rääkis vali-, valitsustest, kes püüavad kulutusi kärpida, ja kokku hoida, aga ma tahaksin öelda, et siin on tegemist investeeringuga. siin ei ole lihtsalt tegemist edukate ettevõtete toetamisega, sellel on palju laiem mõju ja meie Euroopa Parlamendis tahame tagada selle, et need, kellel tavakorras ei oleks ligipääsu krediidile, sest pangad lihtsalt ei anna laenu Mm, iseäranis nen-, sellistele algatustele, millest me praegu räägime, siis nende puhul me tahame tagada, et nendel inimestel oleks ligipääs eh, krediidile, see peab olema struktureeritud ja mina näen küll seda mõtet positiivsena, mitte negatiivsena. suur tänu, Rosilvana Rapti ja siis järgmised kõnelejad, palun. Θέλω... suur tänu, proua eesistuja, aitäh. aitäh ka raportöörile selle suurepärase töö eest, mida ta teinud on. nüüd mina e, olen täiesti nõus sellega, mida ütles Alejandro Serkas. see, kuidas meie otsuseid e, ellu viime, on äärmiselt oluline. ja nüüd, lähtudes sellest faktist, on olemas Euroopa sotsiaalne nägu, mis tõepoolest on hävimisohus, siis me ei tohi unustada, et me ei taha võtta ja anda raha nendest, kellel läheb paremini, nendele, kes, kellel läheb halvemini. me peame rõhutama, sed-, me peame rõhutama seda, et vaja on aidata inimesi, kes on tõepoolest hädas. raha Eh, tuleb tagasi ühiskonda läbi teiste kanalite, läbi teiste gruppide ja ma ütleksin lõpetuseks, et raha ei pea tulema progressist. suur tänu. Rongeren, palun. suur tänu. mina paneksin oma hääle nende seltskonda, kes äh, toetavad küll mikrokrediidi rahastamist, aga see peaks olema siiski uus raha, see peaks olema uus eelarverida. ja nüüd me räägime muidugi äh, pilootprojektidest ja äh, üldse mm, eelarve marginaalist. uus raha võib tähendada seda, et pilootprojekte ei tule. ma toon teile näite, näiteks ma kuulsin et eh, praegusel hetkel eh, on tohutu surve eelarvereservidele eh, selleks, et Koslo tui tuumajaama lahtimonteerimiseks saaks raha, see peaks toimuma kuni aastani kaks tuhat kolmteist. see tähendab, et seitsekümmend viis miljonit eurot võetakse reservidest ära igal aastal ja sellele lisandub veel kolmkümmend seitse miljonit eurot. kui me nüüd reservidest raha ära võtame, niisugusel mm, ajal, kui tõepoolest reservidel on väga suur surve, siis lähenemine ei ole õige ma ei tea, eh, millised vaidlused toimuvad erinevate rühmituste vahel Iisraelis Rahvaparteis, aga ma siiski eh, olen üllatunud praegu mõnede seisukohtade üle. raha, rahanduskomisjonis eh, Rahvapartei hääletas meie raporti vaimus eelarvekomisjonis aga öeldi ja, ja öeldi ka, et Rahvapartei toetab sama strateegiat ja nüüd sisust. no muidugi mõistan, et kui räägitakse eh, eelarve reservide raha kasutamiseks, kas võib tõesti öelda, et see on uus raha, mis tõesti mõjutab eelarve defitsiiti või eh, liikmesriikide eelarve defitsiidi haldamist, see on teoreetiline eh, debatt. aga me peame kasutama neid marginaale. ja veel, kui ma nüüd vaatan meie esimese lugemise tulemusi, mis puudutas siis eelarvet, siis sisu, sisuliselt ar-, arvestades Euroopa Liidu kriisi, äh, töötas Euroopa Parlament läbirääkimistes nõukoguga kolm prioriteeti. kõigepealt äh, majandustaastamisplaani äh, rahastamine, piimanduskriis ning mikrokrediidirahastu muide, mikrokrediidirahastu oli üks prioriteetidest läbirääkimistel eelarve üle ja minu jaoks on täiesti paradoksaalne see, et eh, komisjon nüüd ütleb, et just eelarvepiirangute tõttu soovitakse eh, tagasi astuda sellest prioriteedist või sellest projektist ja lisaksin veel ühe argumendi. kriisiolukorras on võimalik kaks suhtumist. istuda kodus uks kinni ja e, e, mitte süüa enam, nälgida, oodata, kuni kriis mööda läheb või siis e, avada uks, minna vaadata, kas teistega saab midagi koos teha ja kas oleks võimalik edasi minna kuidagi ja mikrokrediidirahastu programm on just selline programm, mis vastab niisugusele strateegiale. meil ei ole sugugi nii palju vahendeid kasutada, et, et me saaksime oodata veel homseni. meie tahame kõige haavatavamatele kaaskodanikele abi anda ja just see võimaldab meil seda teha. kujutage ette, kui, kui me peame tagasi tul-, tulema selle juurde, millest me võitlesime progressi raames, minu meelest äh, see äh, ei anna meile soovitud tulemusi. praeguses õhustikus kujutage ette, et sotsiaalkomisjon ei võta tõsiselt niisugust vahendit, mis on tõesti üks võimalus kriisist välja tulla, siis äh, me, muidugi igaüks on, on vaba vastavalt südametunnistusele hääletama, aga ma eh, usun, et hommik on õhtust targem. aga proua Moran, teie soovite veel sõna? jah, tõesti, ma tahaksin eh, lisada veel natukene sellele, mis te siin kokkuvõtlikult ütlesite see, mis ma Rahvaparteist siin rääkisin, see ei puuduta sugugi äh, sisu. Äh, mikrokrediidi poliitiline, strateegiline eesmärk, seda me oleme hääletanud, seda me toetame kõik ühtemoodi, me äh, suhtume sellesse positiivselt ja juba pikki aastaid oleme me rääkinud siin komisjonis sotsiaalsest äh, ja professionaalsest integratsioonist ja mikrokrediit on üks nendest hoobadest, äh, mis seda võimaldab, me oleme alati seda kaitsnud. aga see, mida meie tahtsime öelda, see puudutab vahendeid. Teie kokkuvõte rääkis meie eesmärkidest, aga minu sõnavõtt rääkis pigem nendest vahenditest, kuidas eesmärgini jõuda. ja tõesti, me lihtsalt Äh, näeme erinevaid teid, mida mööda eesmärgini jõuda. proua raportöör, kokkuvõtteks palun. suur tänu. aitäh nende kommentaaride eest, selle elava arutelude eest, mis puudutab mikrokrediiti. täna hommikul oli kriisikomisjoni koosolek ja seal öeldi välja niisugune mõte, et meil on vaja eh, rohkem niisugust ettevõtlusvaimu Euroopas, eh, just nimelt eh, mentoritel näiteks ei ole praegu juurdepääsu kommertskrediitidele, meil on vaja teha midagi uut, meil on vaja luua uusi eluvõimelisi ettevõtteid ning sellepärast on just menterlus väga oluline. ma nimetan seda sellepärast, et eh, küsiti ka, mikspärast selle peale raha kulutada. minu arvates on äärmiselt oluline, et me ei viivitaks programmi ellurakendamisega. me peaksime alustama trialoogi ja paistab, et kuusteist november ongi selle jaoks paika pandud kuupäev. me arutame siis küsimust komisjoniga, nõukoguga ning eh, tõepoolest on tunda niisugust avatust, et eh, eh, arutada kogu seda teemat, et vaadata, kuskohast saada raha mikrokrediidi rahastu jaoks ja kui me suudame hõlmata selliseid mittekonventsionaalseid, mittetavapäraseid krediidiasutusi finantseerimiseks, siis Ehm, igatahes me oleksime väga edukad ja kui me nüüd progressist hakkame raha võtma, siis on see hoopis teine asi. me tõepoolest, ma arvan, et me peaksime jätkama dialoogi, me peaksime jätkama eh, eh, dialoogi omavahel ja ka mujal, kui me räägime rahasummast, ja tõepoolest see raha on tegelikult niisugune, mis hiljem jõuab Euroopa Liidu eh, eelarvesse tagasi, siis me peaksime leidma raha selleks, eh, et eh, siis me peaksime kasutama raha see eelarve, tähendab majanduse taasteprogrammist, sest et tõepoolest see ei ole eriliseks suureks koormuseks sellele taastekavale aga projektiga peab alustama nii kiiresti kui äh, võimalik. nüüd üks mm, informatsiooniline teadaanne. E, me pärast äh, Harkinsi äh, raportit saame kokku variraportööridega ja siis me jätkame oma arutelusid, aitäh. Um, um, e, suur tänu ma tahan öelda, et Rahvapartei on sada protsenti eh, mikrofinantseerimise poolt. aga me tahaksime ikkagi leida mingi ratsionaalse viisi, kuidas seda projekti rahastada. asi ei ole mitte selles, eh, eh, kas, vaid asi on selles, kuidas ja ma tahaksin, et meie positsioonist saadakse õigesti aru, see on äärmiselt oluline, aitäh. Euh, suur tänu. muid sõnavõtusoove ei ole, seega lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu nüüd äh, nii nagu kokku lepitud, homme hääletame seda teemat hääletusseansil, mis algab kell üheksa, see on meie viimane hääletuspunkt seejärel tuleb see tekst arutusele täiskogule detsembris ja nüüd läheme edasi päevakorrapunktiga number kaheksa. Romanen Harkini arvamuse projekt, mis puudutab Euroopa vabatahtliku tegevuse aastat kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. enne kui ma teile sõna annan, tahaksin teid tänada selle eest, et ta töötas väga rasketes tingimustes Äh, kuna meie komisjoni kalender, töökava on väga pingeline ja juba meie mandaadi algusest peale äh, oli selge, et äh, kalender hakkab kiiresti täis saama ja, ja muutuma ja suur tänu, et te aktsepteerisite seda, olite koostööaldis ja see võimaldabki meil nüüd täna seda teemat arutada. proua Maren Haakin, sõna on teil suur tänu, te viitasite meie ajakavale. tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et praegu on teema konsulteerimismenetluses, seetõttu soovisime härra Skuria raportööriga eh, eh, tööd eh, nüüd tõhustada, et tõesti Rootsi eesistumise ajal toimuksid tõsised konsultatsioonid, sellepärast et mm, pärast et Rootsit tuleb Hispaania eesistumine ning Lissaboni ja me ei tea, kuidas nemad sellesse suhtuvad, aga äh, me ei, ei tea ka veel seda, kas Lissaboni leping hakkab mõjutama meie, meie otsuseid. seetõttu me soovisime asjad kiirelt ära otsustada äh, ja seetõttu tegin ka ettepaneku et et arutaksime täiskogul seda detsembris, ilmselt tuleb õiguslik alus ka muuta Lissaboni lepinguga seoses, aga seda selgitame hiljem. nüüd me oleme eesistujamaa esindajale kirjutanud selle kohta, eh, ma ei soovinud asjadega kiirustada, enne kui ma eh, tean, kuidas siin komisjonis suhtutakse sellesse ja nüüd tahan ma teile rääkida lühidalt härra Skuuria muudatusettepanekutest. kahes muudatusettepanekus, nimelt number neli ja üksteist, muudab ta fraasi professionaalsed oskused sotsiaalseteks oskusteks ja järgmises muudab ta majandusliku sidususe sotsiaalseks sidususeks ja mulle tundub, et ta on nagu mm, verstapoest liigutanud. Need ähm, kaks aspekti tegelikult on, on üksteisega seotud, me ei saa neid eraldi vaadelda ning me kohtusime täna hommikul enamuse variraportitega, suur raportööridega suurepärane kohtumine oli ja me jõudsime kokkuleppele peaaegu kõigis küsimustes. loodame, et täna õhtul äh, lahenevad äh, viimasedki erimeelsused, midagi suurt ja erilist täna hommikul küll välja ei tulnud, võib-olla mõne, mõned minu oma kommentaarid ka teen lühidalt, sest teisedki tahavad kommente-, kommenteerida. nimelt on siin tehtud ettepanek õigusliku aluse tugevdamiseks, mina arvan, et oluline on näiteks see ettepanek, mis räägib osalusdemokraatiaks, vab-, demokraatiast, see on vabatahtliku töö puhul väga tähtis, samuti on põlvkondadevaheline vabatahtlik töö väga oluline ja on väga oluline ka tähtis see, et vabatahtlik töö aitab ületada sotsiaalset eraldatust, võitleb ähm, rassismi vastu ning aitab süvendada kultuuride ja rahvuste, religioonide vahelist dialoogi. vabatahtliku töö aasta jooksul on kindlasti võimalus tõelise sünergia tekkimiseks, meil on veel teisi programme, mis äh, ühilduvad sellega me mäletame ka, me, me teame ka seda, et ähm, sportmängudel Ateenas äh, osaleb suur arv äh, vabatahtlikke ja kindlasti on võimalik äh, tähelepanu vabatahtlikule tööle suurendada just selle aasta jooksul. tõstatasin veel ühe küsimuse, nimelt vabatahtliku töö majanduslik väärtus. praegusel hetkel on kolmkümmend üks riigi ühinenud ÜRO eh, vabatahtliku töö eh, käsiraamatuga, aga ainult kuus eh, Euroopa Liidu liikmesriiki arvestavad vabatahtlikku tööd kui majanduslikku, majanduslikult kasum, kasumit tootvat tööd, on hinnatud, et see toob umbes viis kuni kaheksa protsenti tulu äh, majandusele ning rahvusvaheline tööorganisatsioon John Hopkins ÜRO on otsustanud, et on vaja kasul, kasutusele võtta vabatahtlikuid töö mm, näitajad, mõõdetavad näitajad ka statistikaametites. seetõttu on võimalik öelda, et me läheme tõeliselt edasi selle teemaga kui vabatahtlikku tööd üldse ei arvestata, siis muidugi ta ei ole arvestatav suurus, seetõttu teda tuleb kuidagi hakata arvestama ühiskonnas. ja veel, samuti soovisin ka kuuelt miljonilt kaheteistkümnele miljonile tõsta eelarvet, kui me vaatame teisi Euroopa niisugusi eriaastaid, siis eelarved on eh, olnud oluliselt suuremad nende puhul ning äh, komisjon on teinud ettepaneku, et ühenduse vahendid võivad, äh, võivad kaota kaheksakümmend protsenti vahenditest, äh, mina pakkusin alguses välja seitsekümmend viis protsenti. selge on see, et kardetakse, et kaasfinantseerimise tase mõnedes riikides võib tekitada probleeme, me ei taha, et see nii läheks. suur tänu ja nüüd huvitavad mind ka kolleegide kommentaarid, tänan. suur tänu proua Haagenile Jutta Steinbrück, palun. suur tänu ja suur tänu ka proua Haakinile selle väga hea ja tasakaalustatud arvamuse eest ja ma tahaksin tänada proua Markinit ka suurepärase konstruktiivse koostöö eest selle teema kallal. ma arvan, et tulemused näitavad, kui hea meie koostöö oli ja minul on ainult paar kommentaari. meil on ühine muudatusettepanek, mille me oleme esitanud rohelistega ja see räägib julgeolekust, turvalisusest ja õnnetuse, õnnetuse puhul, juhul kui tegemist on kahjudega kas vabatahtlikele endale või kolmandatele osapooltele. ja siis teine muudatusettepanek mille me oleme esitanud, toob ka kasu ühendus, ühiskonnale üldisemalt ja me leiame, et, et vabatahtlik töö, nagu me oma teises muudatusettepanekus äh, ette oleme pannud, peaks äh, endaga kaasa tooma ka pensioniõigused. ja me loodame, et äh, kõik teised heade tavade vaimus toetavad meie muudatusi. Euh, suur tänu proua Karima Teli. suur tänu, proua esinaine. olen arvamuse koostaja Regionaalarengu Komisjonis ja täna hommikul hääletasime seda arvamust. suur tänu proua Harkinile töö eest, koostöö eest ka sellises kontekstis, kus äh, vabatahtlik äh, töö oli nagu vaeslapse ossa jäänud. meil räägiti väga palju äh, küll Lissaboni lepingust ja nii edasi ja siis avaldati survet ees, eesistuva Rootsi poolt, et, et siiski peaks vabatahtlik töö ka nende otsustada jääma ja loomulikult äh, soovitakse siin eelarvet suurendada, seda, et vabatahtlikud tööd tunnustatakse ja nii edasi, see on oluline, aga me tegime omalt poolt ka muudatusettepanekuid. nimelt niisuguse ettepaneku, mis eh, nõuab siiski, et eh, ÜRO või vabatahtlik või ähm, rahvusvahelise tööorganisatsiooni raames defini-, de-, defineeritakse vabatahtlik töö ja määratakse kindlaks ka selle töö tingimused. see, seda kõigepealt ja teiseks ei tohiks asendada vabatahtlikku tööd palgatööst. selgitan seda. riigiametnikud ei tohiks kasutada äh, vabatahtlikku tööd selleks, et kulusid kokku hoida. ja nii nagu ka proua Harkin ütles, vabatahtliku töö aasta on eelkõige koostöö ja solidaarsuse aasta, seega võitlusaasta kõigi diskrimineerimise vormide vastu, seega see peab olema äh, ligipääsetav kõigile kodanikele kõigis liikmesriikides ja lisaks veel kui äh, me vabatahtlikust tööst räägime, siis tuleb vabatahtlikele töötajatele ka tervisekaitse näiteks tagada. paljud vabatahtlikud saadetakse täna näiteks vabatahtlike tuuletõrjujatena tööle või siis ähm, asbesti eemaldama ja mingisugust äh, tervisekaitset nende puhul ei ole. Äh, äh, ja veel tahaks lisada, et vabatahtliku töö aasta peaks olema ka rahuaasta, vabatahtlik töö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 rahvaparteis nõustusime me kõigi elementidega, toonitasime eh, siiski vajadust mõnede elementide ümbersõnastumise järele. nimelt tuleks vahet teha vabatahtliku ning tasustatud töö vahel, neid kahte mõistet ei tohiks segi ajada ja teisest korrast, teisest kohast tegime ettepaneku ka eritähelepanu äh, noore, noortele, demokraatiatele pöörata, toetades äh, vabatahtliku tööaastat tõesti suurema eelarvega kuue miljoni asemel kaksteist miljonit, et sellest saaks kasu kodanikuühiskond, vabatahtlik töö, need on kõik väga haprad uutes demokraatiates ja ähm, tahaksime muidugi, et mitte ainult kahe tuhande üheteistkümnes aasta ei jääks vabatahtliku töö aastaks, vaid vabatahtlikust tööst räägitakse ka muul ajal. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? tundub, et ei ole komisjoni esindajat siin ei ole. no raportöör, võib-olla võtaksite kokku nüüd meie debati. suur tänu, proua esinaine nagu suurem osa kõnelejatest äh, oleme, on öelnud, äh, võin ka mina rõhutada, et me oleme suures osas ühel meelel, me oleme rääkinud äh, töötervishoiust, turvalisuse küsimustest ja ma tervitan neid muudatusettepanekuid, mida on esitatud pensioniõiguste osas, me võime veel läbi rääkida, ma arvan, et küll me ikka mingi sõnastuse leiame, mis meie kõigile on meeltmööda, samuti vabatahtlikkuse töö statuut kui selline, mis on äh, mõikide, mõni, mõningates riikides paigas, mõningates on definitsioon teistsugune, ma arvan, et me suudame leiuda, leida ühise sõnastuse ja ma arvan, et me kindlasti ei peaks asendama vabatahtlikku tööd tasustatud tööga ja ma arvan, et äh, muudatusettepanek üksteist või punkt üksteist äh, võib ka sõnastuse must should õigesti panna, samuti Äh, tervitama ka vanat demokraatiat ettepanekut, suur tänu! Euh, euh, suur tänu! Teil on veel päeva lõpuni aega äh, viimse kompromissini jõudmiseks. Vakarima Deli ütles, et äh, kalender oli tõesti väga pingeline aga samas kultuurikomisjonis ei tekkinud mingeid kahtlusi selle raportööri osas, ka äh, tänan variraportööre, kes äh, nõustusid inglise keeles töötama seetõttu, et äh, meil olid ajapiirangud. ja nüüd homme hääletame me kõiki muudatusettepanekuid, mille on teinud kultuurikomisjon ja proua Harkin ise. kahekümne esimesel novembril kõigepealt tekst tuleb arutlusele kümnendal novembril, kahekümne esimesel novembril läheb hääletamiseks, vabandust, kaheteistkümnendal novembril peab meil tekst valmis olema. kõik see puudutab kalendrit, aga kõik asjad muutuvad ja vahel täiesti minust sõltumatult, aga praeguseks oleme me selle teema ammendanud. nüüd äh, peame äh, oma keskustelus vahe tegema, sest loodetavasti ühineb meiega härra volinik äh, loodame, et keegi vahepeal saalist ei, vahepeal ära ei lähe. kell viis tuleb siis äh, härra volinik. ja loodame, et tulete tagasi, tänan.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

lõppu chers collègues je vous propose de reprendre euh, notre séance en m'excusant nüüd äh, pean veel kord vabandama pausi pärast aga nagu te saite aru äh, meie komisjoni istung on täna erakorraline äh, me soovisime et volinik Almunia täna osaleks siin ja nüüd Äh, annaksingi teile sõna, sellepärast et olukord on tõesti eriline, majandusvolinik tuleb sotsiaalkomisjoni esinema, äh, aga see sõltub eelkõige praegusest olukorrast, reaalsusest ning samuti äh, sotsiaalkriisi ulatusest ning majanduskriisi mõjust sotsiaalsektorile nüüd äh, neljateistkümnendal oktoobril võttis komisjon äh, voliniku ettepanekul vastu teatise, mis puudutas äh, avaliku sektori jätkusuutlikkust, kaasates ka sotsiaalsüsteemi muidugi, nüüd on ka ähm, täna avaldatud majandusprognoosid ning kindlasti on seal ka tööhõive element, mis meid otseselt puudutab, seega sõna on teil, härra Almunia. kui te nüüd lubate, räägiksin ma oma emakeeles. Eh, räägiksin oma emakeeles hispaania keeles, kõigepealt ma tahaksin äh, teile kinnitada, et mul on väga hea meel olla täna pärastlõunal siin teie ees ja rääkida teiega tööhõive küsimustest äh, ja rääkida teie läbi ja arutada end tähtsatel küsimustel kogu teie komisjoniga. me oleme paar nädalat tagasi juba kohtunud, siis kui meil oli majanduskomisjoniga ühisüritus, mida juhtus ka Paua peres ja see, esitasite meile ka juba siis küsimusi. aga mul on siiski täna väga hea meel olla teie ees uuesti ja rääkida teiega majanduse olukorrast, mida on hinnatud eile esitatud prognooside raames. see sai esitatud ka volinike kolledžile ja mul on väga hea meel, et ma saan teiega rääkida ka meie jätkusuutlikkuse raportist ja pikaajalistest progne-, prognoosidest valitsemissektori finantside kohta. kõigepealt see, millest ma juba rääkisin eile seoses majanduslangusega. majanduslangus on lõpule jõudmas ja kahe tuhande üheksanda aasta teine, teisel poolel on täheldada positiivseid suundumusi, kui me vaatame majandusnäitajaid ja ka tööhõive näitajaid ja usalduse näitajad. Neid äh, näitajaid, nende näitajate tõusu võis täheldada kahe tuhande üheksanda aasta teisel poolel alates äh, kolmandast äh, kvartalist me loodame siis, et äh, need suundumused jätkuvad ka kahe tuhande üheksanda aasta viimases kvartalis. see on meie prognooside väga positiivne uudis. loomulikult nende suundumuste puhul saab rääkida ka üksikasjadest, on mitmesuguseid erinevaid näitajaid, mis on positiivsed, aga samuti on ka mitmesuguseid murepunkte. kõigepealt positiivsed näitajad, tööpuudus, tööpuudus lähtuvalt meie prognoosidest tõuseb ja jätku-, need arengud tõenäoliselt jätkuvad kogu kahe tuhande kümnenda aasta jooksul kõigis Euroopa Liidu liikides. meil on oma hinnangud kõikidele riikidele ja tööpuuduse näitajad on üsna kõrged, mõningates riikides ennustatakse tööpuuduse tõusu ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. sellised on siis ennustused meie, meie algsed ennustused ja Need olid siis negatiivsed uudised seoses tööpuudusega ja tööhõive loomisega Äh, nendest ennustustest lähtuvalt oleme me võtnud mitmeid meetmeid äh, kolmandas, äh, teises ja kolmandas kvartalis ja mõningates valdkondades on tööpuudus vähenenud, kuid negatiivsed arengud tööhõivesektoris siiski jätkuvad tõenäoliselt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Eurotsoonis lähtuvalt meie prognoosidest õnnestub meil tööhõive tase stabiliseerida ja pärast seda peaks tööpuuduse tase vähenema. me ei ole, meil ei ole praegu täpseid hinnanguid selle kohta, millisele tasemele jõuab tööpuudus. ühesõnaga, tööpuudusega kaasas käib kindlasti ka sotsiaalne mõju, ka selle kohta on tehtud analüüsi. me oleme teinud järeldusi, et äh, igal juhul tuleb jätkata fiskaalstiimuli äh, poliitikaid, makromajanduslikke stiimulipoliitikaid, mille abil äh, ka kogu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta stimuleerida tööhõive tõusu ja kui siis see tööhõive tõus on tõesti näit-, nähtav kahe, pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat, siis pärast äh, kahe tuhande üheteistkümnendat aastat äh, lähtuvalt äh, näitajatest võib meil, me võime alustada järk-järguliselt stiimulite lõpetamist, stiimulite peatamist, aga sellegipoolest peame me teatavate meetmetega jätkama veel ka tulevikus. kriisil on ka teisi negatiivseid külgi lähtuvalt sellest analüüsist, nimelt hoolimata sellest, et hoolimata majanduse taastamisest ja majanduse elavnemisest on praegusel hetkel üsna suur võlatase äh, ka valitsussektoris, me oleme siin rääkinud eraisikute võlatasemest, me oleme rääkinud ettevõtete võlatasemest ja seda võib täheldada ka valitsemissektoris Äh, valitsemissektori võlatase, hoolimata sellest, et kahe tuhande kümnendal aastal tõenäoliselt jätkub majanduse elavnemine ja majanduse taastumine ja see jätkub ka läbi kahe tuhande üheteistkümne aasta. hoolimata sellest valitsussektori võlatase lähtuvalt meie prognoosidest ei lange kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja see tähendab seda, et meil tuleb teha panuseid selleks, et finantssüsteemi konsolideerida järgnevatel aastatel ja sellises süsteemis on meie manööverdamisruum väikesem erinevate riiklike poliitikate rahastamiseks ja siin all mõtleme siin ka majanduskasvu toetavaid erinevaid poliitilisi algatusi ja samuti sotsiaalkaitsesüsteemi toetavaid algatusi. ühesõnaga, pärast kriisi on valitsussektoritele üsna vähe manööverdamisruumi, veel mõningad aastad jätkub pingeline olukord riigi rahandussektoris, äh, et seda tänu võlataseme tõusule, majanduskasvu pea-, pidurdamisele ja majandustaastuskavade äh, koormale. see on siis äh, meie majandusprognoosi, prognoos mõne sõnaga kokku võetud, noh. ja veel üks viimane kommentaar minu poolt, mis on samuti seotud meie majanduse üldolukorraga ja samuti ka meie perekondade ja leibkondade majandusliku olukorraga. kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tekib inflatsioonirisk ning me peame kandma hoolt selle eest, et et olukord ei läheks käest ära, me oleme deflatsiooniriski saanud kontrolli alla aga me peame olukorda väga tähelepanelikult jälgima, olukord on küll praegu, paistab olevat suhteliselt rahulik, kuid äh, igal juhul praegusel hetkel äh, on meie ostu, perekondade ja leibkondade ostujõud äh, heas olukorras tänu inflatsiooni puudumisele võib-olla ja paistab esialgu, et mingisuguseid riski ei ole kuid meie riskianalüüsid hinnates majanduse tõusu- ja mõõnaperioode ja tõusu- ja mõõnanäitajaid, see, need näitavad, et riskid praegusel hetkel tasakaalustavad teineteist ja mingi, ja inflatsioon on suhteliselt stabiliseerunud või paigale jäänud, aga olukorda tuleb jälgida. ja nüüd siis äh, valitsussüsteemide jätkusuutlikkus. kolm aastat pärast esimest raportit, esimest teatist, mis äh, avaldati kahe tuhande kuuendal aastal komisjoni poolt ja kus äh, käsitleti kahtekümmet seitset liikmesriiki on siis nüüd äh, esitatud uus teatis, uus raport, äh, mis käsitleb riikide rahanduse pikaajalist jätkusuutlikkust. komisjon on koostanud äh, oma teatise lähtuvalt aruandest neljateistkümnendal oktoobril. kõigepealt loomulikult oli meil aruanne, mis hõlmas prognoosi ja selline prognoos on pidev hüpoteetiline meie poliitikate analüüs ja kui me räägime siin äh, trendidest, äh, kaheaastastest, kolmeaastastest trendidest, need on teised kui kahekümne, kolmekümne aastased prognoosid, selliseid näitajaid äh, tuleb kogu aeg korrigeerida lähtuvalt sotsiaalpoliitilistest, majanduspoliitilistest otsustest, aga lähtuvalt ka majanduskliima üldistest muutustest aga praegusel hetkel me oleme püüanud äh, hinnata tulevikutrende, tuleviku väljakutseid äh, ja vaadata, äh, mida me teeme siis, kui me midagi ette ei võta riikide rahanduse jätkusuutlikkuse valdkonnas. me lähtume riikide rahanduse olukordadest, vaatame, millised on tööhõive ja majanduskasvu näitajad ja nendest näitajatest lähtudes oleme siis koostanud kõigepealt oma aruande meie aruandes oleme jõudnud järeldusele, järeldustele, mis kindlasti väärivad meie tähelepanu, loodetavasti ka teie tähelepanu. iseäranis, et me oleme püü-, pööranud tähelepanu oma aruandes valdkondadele, mis on komisjonis äh, tekitanud äh, muret äh, ja, ja mille puhul komisjon on leidnud, et me peame kindlasti tegutsema. kui me vaatame kahe tuhande üheksanda aasta raportit ja vaatame kahe tuhande kuuenda aasta raportit või aruannet jätkusuutlikkuse kohta ja vaatame, mis on siis nende kolme aasta jooksul juhtunud, siis võib öelda, et kolme aasta jooksul sisse jääb ka kriis, mis algas kahe tuhande seitsmendal aastal ja jätkus kahe tuhande kaheksandal aastal. kriisist tulenevalt äh, rahandussektori äh, rahanduslik olukord on äh, muutunud, samuti ka tööhõive näitajad ja loomulikult näitajad on märkimisväärselt halvemad kui kahe tuhande kuuendal aastal. mis puudutab demograafilisi prognoose, siis mõningates riikides on näha positiivseid arenguid demograaflikus olu, demograafilises olukorras ja mõningates riikides on olukorda muudutanud, muutnud sisseränne viimaste kolme aasta jooksul, mis on muutnud demograafilise pildi täielikult. ja sellega seoses on kogu demograafiline prognoos muutunud ja ka jätkusuutlikkuse prognoos ühesõnaga kõigepealt rändevood, mis on äh, mõningates riikides märkimisväärsed, teistes riikides jällegi ei ole äh, rändevood olnud märkimisväärsed, seal mm, enamasti demograafilisest seisukohast muutusi näha ei ole. ja pärast kolme aastat oleme me juba näinud, äh, mida tähendab ka vananemise fenomen me oma demo-, meie demograafilistele äh, prognoosidele ja ka meie valitsussektori raha, rahanduse prognoosidele. rahvastiku are-, rahvastiku vananemine ja selle surve meie riigi raha, riikide rahas, rahandusele on selgem kui varem ja pärast kahe tuhande kuuenda aasta arvet, äh, aruannet on vastu võetud mitmesuguseid äh, samme olukorra panardamiseks jätkusuutlikkuse valdkonnas, on meetmeid, mis on vastu võetud ka demograafia valdkonnas. me oleme käsitlenud äh, rändeküsimusi, püüdes erinevaid rände aspekte arvesse võtta ja mis puutub rändesse, siis see on viis liikmesriiki, mis lähtuvalt meie aruandest on heaks näiteks äh, nii pikaajalisest jätkusuutlikkusest äh, riikide rahanduses, need me nimetaksime siis äh, väikese riskitasemega riikideks, need on Rootsi, Taani, Soome ja Bulgaaria ja Eesti kaks uut liikmesriiki. Need olukorrad on äh, erinevad, erinevad, äh, kui me räägime siin jätkusuutlikkusest madala riskitasemega, pikaajalises, äh, pikaajalises perspektiivis riigi rahanduses sellistes nii-öelda näiteriikides, Skandinaavia riigid on ja, ja teised riigid need on erinevad, siin siis äh, tõime välja Bulgaaria ja Eesti. Bulgaaria ja Eesti äh, olukord on hoopis teistsugune skanda-, kui Skandinaavia riikides, aga sellegipoolest me oleme näinud aastate jooksul, et Bulgaarias ja Eestis on asjad paranenud, äh, olukord on küll muutunud, aga, aga loomulikult analüüsi alguses lähtutakse riikide sotsiaalkaitsesüsteemist ja selle järgi oleme me ka viis riiki äh, kvalifitseerinud madala riigi riskitasandiks, järgmisena tulevad üheksa riiki, Belgia, Ungari, Portugal, Luksemburg äh, ja veel viis, mis tõlgil läksid paraku kaduma. ja need on järgmisel tasandil Ungari ja siis on äh, risk, kõrge riskitasemega riigid ja mõningates nendes riikides on suuremaid probleeme, sinna Poola ja Ungari võib-olla. aga mõningates olukordades, mõningates riikides tuleb kindlasti vaadata ka vananeva rahvastiku probleemi, aga igal juhul jätkusuutlikkuse näitajatest lähtuvalt need riigid on keskmise riigi tasemega, need olid siis Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Luksemburg, Austria, Poola ja Portugal ja siis kõrgema riskitasemega liikmesriike on meie süsteemist lähtuvalt äh, kolmteist. kuus nendest äh, kolmeteistkümnest äh, riigist, nendel on nõndanimetatud häirenäitaja, need on Iiri, Kreeka, vabandust, viis parandab kõneleja ennast Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Sloveenia, Ühendkuningriik. Need on need viis liikmesriikidesse, kus me, riiki, kus meil on nõnda öelda häirekell löömas pikaajalises perspektiivis, kui me räägime jätkusuutlikust olukorrast. ühesõnaga, tegemist on kõige suurema häireolukorraga. ja mis on siis kolme aasta jooksul johtunud, millised on arengud nendes erinevates riikides, kui me räägime jätkusuutlikkusest. kümme liikmesriiki. kümne liikmesriigi puhul on olukord viimase kolme aasta jooksul langenud ja siis samas on kaks liikmesriiki, kes tänu reformidele, mis kahe tuhande kuuenda ja kahe tuhande üheksanda aasta vahel on sisse viidud, on oma olukorda parandanud, hoolimata majanduskriisist ja hoolimata kriisi mõjudest äh, meie riikides, need on äh, Ungari ja Portugal. Nende olukord on paranenud meie jätkusuutlikkuse seisukohast ja seda kriisist hoolimata. ja kui me siin vaatame, noh, selles analüüsis me hindame pikaajalisi poliitikaid ja võib-olla on siin mitmesuguseid kõrgemaid riskiindikaatoreid ja riskinäitajaid, aga Äh, vajalike otsuse, otsuste langetamine on meie arvates näidanud, et hoolimata sellest, et olukord on keeruline, on äh, siiski riike, kes on suutnud oma olukorda parandada. me peame erinevaid strateegiaid vaatama erinevate riikide taustal, me ei saa selliseid strateegiaid ja meetmeid ühiselt äh, määratleda aga enne, mõned aastad enne kahe tuhande kuuenda aasta aruande avaldamist äh, nõukogu, nõukogu kujundas äh, strateegia, mis võiks olla või peaks olema kasulik kõikidele äh, riikidele, ükskõik millises olukorras need riigid ka ei oleks. tegemist on strateegiaga, mis hõlmab kolme erinevat reageeringut või reaktsiooni, esiteks kõigepealt konsoli-, konsolideerimisest, strateegiad, struktuurilised, struktuuriline tasakaalustamine riigi rahandu-, rahastusel, jätkusuutlikkuse parandamine seeläbi pikas perspektiivis. teine strateegia, mis on, või reaktsioon, mis on samuti iseenesestmõistetav, puudutab tööhõivet, mida suurem on tööpuudus, või mida, mida suurem on tööhõive, mida rohkem äh, naisi on tööturul, mida rohkem noori on tööturul äh, ja mida rohkem üle viiekümne aastaseid inimesi on tööturul hõivatud, äh, seda parem on riigi tööhõivetase üldisemalt ja mida parem on tööhõivetase, seda parem on ka pikaajaline riigi rahandussüsteemi jätkusuutlikkus. ja kolmas reaktsioon äh, või strateegia on seotud reformidega, mille eesmärgiks on sotsiaalkindlustussüsteemide reformimine laiemas mõistes, mitte siis ainult mõeldes pensionisüsteemi, vaid mõeldes ka kõiki muid sotsiaalkindlustuse kulude valdkonda, mis on seotud vananeva elanikkonnaga ja, ja sellega, millist survet pensionisüsteemile avaldab äh, vananeva elanikkonna probleem ja üldsegi sotsiaalkindlustussüsteemile ja tervishoiusüsteemile laiemas mõttes ja pikemas perspektiivis. nii et äh, kui me nüüd vaatame siin struktuurilist tasakaalu meie sotsiaalkaitsesüsteemides, siis äh, tuleb meil käsitleda erinevaid, erinevaid meetmeid, erinevaid reaktsioone ja kui me rakendame erinevaid poliitilisi strateegiaid, siis on äh, ehk võimalik pikemas perspektiivis olukorda parandada. aga igal juhul tuleb meil praegu pöörata tähelepanu sellele, et liikmesriikidele tehtavate juhtnööride kvaliteet peab paranema nii majanduskasvu kui stabiilsuse valdkonnas kui ka struktuurifondide valdkonnas ja Lissaboni strateegia valdkonnas, aitäh! suur tänu, härra volinik, selle täpse ülevaate eest ja kõigile poliitikutele nagu ka meile äh, on see lausa väljakutse. meil on ka pikk sõnavõtusoovide nimekiri, püüame seda rahuldada, seda soovide nimekirja nii palju kui võimalik. Äh, me äh, soovime muidugi, et kõik sõnavõtud oleksid täpsed, lühikesed ja piirduksid kolme minutiga loodame, et see võimaldab meile an-, anda sõna kõigile, kes soovisid. ja eh, mingit hi-, hierarhiat meil ei ole, kõigepealt tõstis käe proua Linn ja siis härra Jaarik. proua Linn. Eh, mõnedes riikides on näha, et eh, tarbija usaldus on hakanud tõusma, aga mida kavatseb komisjon teha selleks, et tarbija usaldus ja majanduskasv käiksid käsikäes, mida teha ka selleks, et liikmesriigid ei unustaks oma kohustust kõige haavatavamaid kaitsta kriisi tingimustes ning samuti tahaksin kuulda, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb VKE-dele eh, krediite võimaldada. üks hiljutine eh, konkurentsi eh, peadirektoraadi uurimus näitas, et tõesti VKE-d peaksid olema esmane prioriteet. suur tänu, Patrick Lajarik. suur tänu Te ütlesite täiesti õigesti, et tööpuudus ja ka vaesus muide on kasvanud, aga lisaks sellele on kasvanud äh, finantsspekulatsioon, ettevõtete kasumid, milliseid meetmeid kavatseb Euroopa Komisjon jõukuse õiglasemaks jagamiseks ette võtta ja äh, teiseks, äh, riigi rahandus on tõesti nii-öelda punase häire tulega paljudes liikmesriikides, see peegeldub ka ettevõtetes, aga eelkõige vähendatakse makse ikkagi kõige rikkamatele ja teie selgitate meile, et selleks, et nii-öelda eh, näidud jälle nulli panna, on vaja sotsiaalkulustusi eh, vähendada. mina ei öelnud seda, Teie ütlesite, et sotsiaalkindlustussüsteem tuleb uuesti läbi vaadata ja ka pensionisüsteemid, see ju tähendab seda. ja kolmandaks, teie ei kõnelnud sellest, milline vahe on praegu dollaril ja euro, eurol, muide see õõnestab just Euroopa majanduskasvu, see praegune olukord, ja samuti äh, milline ole, on keskpanga orientatsioon, kuidas saaks soodustada keskpank tööhõive äh, arengut selle asemel, et spekulatsiooni suure, äh, suurendada? suur tänu, proua Karima Teli! suur tänu! kuulasin teie esitlust väga tähelepanelikult ja äh, mulle tundusid paar punkti eriti huvitavana. kõigepealt te rääkisite, et eelarve korrastamise, korra, korrastamisele aitavad eelkõige uued tulud kaasa, te rääkisite ka finantskriisist, majanduskriisist, me teame seda, aga te toonitasite, et selleks, et meie kaaskodanike, kõige vaesemate kaaskodanike sissetulekuid hoida, on vaja sotsiaalset sidusust ning nõudluse suurendamist. mina olen keskkonnakaitsja, ma eh, tean, milline on olukord Euroopa liikmesriikides, me teame, et praeguse defitsiidi eest maksavad eelkõige tulevased põlv, põlvkonnad. me oleme kuulnud, et eh, kõrgete ametnike juhtkonna juhtkonna siis eh, boonuseid tuleks hakata piirama, aga nüüd on äh, tekkinud igasugused aktsiaostuvõimalused, muud meetmed äh, ja mille abil ikkagi kümneid miljardeid läheb kõige rikkamate tasku, taskutesse, aastad on sellest otsusest juba möödas ning äh, töö, töökohad lähevad Euroopast välja ma tahaksin teile meelde tuletada, et võrreldes seitsmekümnendate aastatega on sissetulekute vahe mitte üks kümnele enam, vaid üks sajale kõige vaesemate, kõige rikkamate vahel. kas on ette näha mingit direktiivi ettepanekut, mis näeks ette ka kompensatsioonipoliitika kontrolli finantssektoris? see on vajalik, aga mina arvan, et on vaja veelgi kaugemale minna siis sellest ei piisa. me peaksime just kõige kõrgemate kompensatsioonide piiramisele minema ja eh, seadma sisse niisuguse maksupoliitika niisuguste eh, sissetulekute eh, suhtes nimelt kuni kaheksakümmend protsenti maksu, maksudeks, mis aitab sotsiaalset ebavõrdsust vähendada. seda me rääkisime juba tuhande üheksasaja neljakümne teisel aastal, seda soovib ka president Obama. meil oleks vaja niisugust finantstulu, mis aitaks riigi rahandust korraldada, aga mis aitaks vähendada ka spekulatsiooni negatiivset mõju reaalmajandusele. teisest küljest aitaks ka garanteerida minimaalse sissetuleku kõigile, olgu see siis üliõpilased, töötud, vaesed töötajad või pensionärid. seetõttu tahaksin teada, mida konkreetselt kavatsete teie ette võtta selles olukorras? suur tänu. nüüd ma siis püüan vastata teile nii täpselt ja lühidalt kui võimalikult. kõigepealt töökohtade loomine, tööhõive suurendamine, ei ole mingit kahtlust, me peame tegema ära väga palju ja ma juba algses sissejuhatuses nimetasin seda, me peame eh, tegutsema selle nimel, et meie majandused suudaksid luua töökohti. ja kui nüüd taastumine, majanduse taastumine kogub jõudu, siis me peame mõtlema mitte ainult lühiajalisest tööpuudusest, vaid ka pikaajalisest struktuursest tööpuudusest, see puudutab miljoneid inimesi. Nad on töötud, kuigi majandus kasvab, selles osas tuleb midagi ette võtta. tagamaks muude hulgas ka selle, et me kasutame ära kõige paremini oma inimressursi. me tahame tõepoolest tagada äh, Eh, sellest ei saaks takistus eh, kasvupotentsiaalile. me tahame tõepoolest teha kõik, mis võimalik. Eh, me, selles peavad kaasa lööma ettevõtted, riigid, aga Euroopa tasemel on vaja kiiresti sügavuti minevaid arutelusid selles osas, kuidas me suuksi, suudaksime tõhusalt luua töökohti E, siin tuleb hõlmata Euroopa e, struktuurifonde ja sotsiaalfondi. E, lähe järgnevatel kuudel me arutame, millised on tuleviku finantsperspektiivid. me ootame ka komisjoni teatist keskpikas perspektiivis eelarve kohta ja me loodame, et sellest tuleb tõepoolest tõsine arutelu me ei taha endale võtta loomulikult neid kohustusi, mis on liikmesriikidel, aga meie Euroopas peame andma oma panuse ja tegema kõik, mis võimalik, et tööpuudus suureneks, et tööhõive suureneks. osaliselt tulenes ju kriis sellest, et eh, finantsturud ei töötanud normaalselt, aga praegu töötavad nad normaalselt, igatahes palju paremini, kui nad Eh, tulid toime eh, kõige hullematel kriisiaegadel. finantsturud on hakanud tunduvalt paremini tegutsema, aga see ei tähenda veel, et eh, laenuvood on samasugused, nagu nad enne olid, see ei tähenda, et laenatakse ettevõtetele ja ka kodumajapista, kodu majapidamistele, selles osas ei ole veel täielikku jätkusuutu, suutlikkust, eriti kui me vaatame VKE-sid, eh, siis nende olukord on raske. me peame eh, suurendama just nimelt toetusprogrammide osa, koondades eriti tähelepanu VKE-dele e eh, seda on võimalik teha mitmete eh, programmide koosmõjuna. loomulikult eh, kaasa peavad lööma ka kõik finantsinstitutsioonid liikmesriikides. on vaja suurendada krediidivõimalusi ettevõtetele, see on ju täiesti selge, et krediidi puudust ei saa kuidagi kompenseerida, kui pangandussüsteem ei tööta korralikult ja praegu me oleme pannud ehm, ka tähele seda, et pangad konsolideerivad äh, oma äh, bilansse. ma olen täiesti nõus, et järgmine majanduse taastamise periood ei tohi tuua endaga kaasa samasuguse süsteemi äh, nagu meil oli enne kõikide nende negatiivsete külgedega, see süsteem ei olnud õiglane. kriis on sundinud meid mitte ainult asjade üle järele mõtlema, vaid eh, tegelikult eh, on tekkinud ka eh, selline avalikkuse talumatus niisuguste mm, ebavõrdsuste suhtes, mis eksisteerisid enne kriisi puhkemist. Ehm, rahandussüsteem on tõepoolest mänginud oma rolli, oma rolli on mänginud ehm, ka maksusüsteem. aga ma ei tea, kas õige lähenemine oleks ehm, jõukuse ringi jagamine Eh, pigem me peaksime mõtlema, kuidas toimub eh, eelarvete kasutamine, mõistlik eelarve kasutamine peaks eh, viima selle reguleerimiseni, mis varem oli absoluutselt reguleerimata, me püüdlesime mittereguleerimise poole, dereguleerimise poole ja selle tulemusena tekkis meil kriis. Eh, ja nüüd me peame tegutsema nende probleemidega nii riigi tasemel, Euroopa tasemel. Ehm, ja teatud määral on saavutatud edu, aga veel on jäänud väga palju teha ja ma ütleksin kõrvalmärkusena, et eh, et sotsiaalkaitsesüsteem ehm, ei, eh, et seda me ei saa sugugi eh, parandada niimoodi, et me vähendame kulutusi sotsiaalsüsteemis. meil ei ole vaja, absoluutselt mitte mingisugust vajadust ei ole eh, vähendada sotsiaalkulutusi selleks, et tagada eh, pikaajaline majandusliku jätkusuutlikkus. sest et kui seda tehakse, siis ei ole ju sotsiaalsüsteemil on võimalik üle pidada ning see on tõepoolest äärmiselt suur risk, me peame endale võtma vastutuse selles osas. aga nüüd te rääkisite siin uuest rahast, uuest, uutest sissetulekutest, uutest maksudest, me tõepoolest mõtleme äh, selliste asjade peale, me võime rääkida siin eh, rahast, mida kulutatakse sotsiaalsete eh, kulude katmiseks kriisi ajal, aga kuidas see kõik eh, saaks jätkuda? meil on olemas tulumaks, see aitab meie jätkusuutlikkusele kaasa absoluutselt kõikides valdkondades, kaasa arvatud ka keskkonnakaitse vallas aga nüüd eh, me eh, räägime ka siin erasektorist, eh, karistustest selles erasektoris, mis on võimalik, me ei pea mõtlema ainult mitte õiglasele jaotamisele finantssüsteemis oleva raha puhul, vaid meil on vaja saavutada konsensust, kui nii võiks öelda, meil on vaja konsensust et need süsteemid, mis, mis sünnitasid neid stiimuleid, mis tõid kaasa ehm, kriisi, et need ei jääks enam kestma loomulikult me ei saa eh, koostada mingisuguseid direktiive, ehm, kus on eh, paika pandud ehm, kõik standardid, kuid siiski meil on vaja arutada asja, meil on vaja rääkida, milliseid, milliseid negatiivseid eh, tagajärgi tõid kaasa süsteemid. mul on veel kuusteist sõnavõtusoovi, umbes pool tundi aega, igalühel jääb nüüd ainult üks minut. mul on Abdi ja siis härra Pullmann. suur tänu, proua esinaine ma olen pärit ühest nendest viiest liikmesriigist, kes on punases või häirekategoorias nii-öelda ja ma tahaksin otse välja küsida, pidades silmas seda, et need riigid, kes enamasti on Euroopa Liidu keskel, nendes liikmesriikides on teatavaid kõrvalekaldeid Aki kommuniteerist sotsiaaltagatiste valdkonnas, mida siis oodata, mida Euroopa Komisjon ootab nendelt riikidelt? sellepärast, et need riigid juba teevad, toovad ohvreid, püüdes järele jõuda, kas need riigid, nendel riikidel on üldse võimalus järgi jõuda? suur tänu, Uudo Pulman, palun. suur tänu mõningad liikmesriigid, kes püüavad, püüavad reageerida tööpuuduse kasvule nii, et nad äh, hoiavad ettevõtteid, püüavad ettevõtteid pankrotistumisest hoida vähemate töötundidega ja, ja samas inimestele antakse võimalusi taas töökoht leida võimalikult kiiresti, kui nad on oma töökoha juba kaotanud äh, või ja inimesed tahavad, et neid võimalikult kiiresti taas tööturule viidaks, taas äh, tööle aidatakse ja äh, mis te arvate, kas meie peaksime äh, riikide raha, raha riigi raha abil just nimelt selliseid algatusi toetama, kas komisjoni arvates ei peaks me lähtuma siinkohal headest tavadest ja vaatama, kas Euroopa Liit saaks Euroopa Liidu eelarves samuti selliseid algatusi toetada. ja nüüd Frank Angel. suur tänu. Te rääkisite, et riigi võla, võla kasv ei tohiks osu-, ohustada majanduskasvu. ma arvan, et selline lähenemine on liiga üldine, aga ja mina võiksin öelda ka va-, vastupidist, aga see liigne riigivõlg ikkagi võib ohustada ju riigi, riiki pikemas perspektiivis ning arvestades hiljutisi arenguid ja näiteks Eurotsoonis äh, ulatub äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal avaliku sektori võlg peaaegu saja protsendini, kas see ei ole mitte liiga palju? selliseid riike on muidugi olnud varem ka, aga see tähendab seda, et ähm, järgmine põlvkond või iga järgmine põlvkond peab vähemalt neljandiku sellest eh, võlast siis endaga eh, kanda võtma. samuti tahaksin küsida selle, eh, sellise olukorra suhet tööhõivega minu koduriigis Luksemburgis on otsustatud maksta töötu abiraha ja e, viimase aasta jooksul on muide need kulutused tööpuudusele e, lausa kahekordustunud. vabandage, kallis kolleeg, aga te olete oma aega kuritarvitanud, teie aeg on otsas, härra Pupakis, palun. suur tänu, e, suur tänu, härra volinikule, et te tulite Te rääkisite avaliku sektori jätkusuutlikkusest, loomulikult tuleb see tagada. ja me ei taha näha majanduskriisi, aga inimeste kriisi, isiksuse kriisi olukorra süvenemist. me näeme, milline on võlgade olukord, see ei tohiks õõnestada meie olukorda tulevi-, tulevikus mul on selline tunne, et igasugused garantiid tulevikule, pensionid, äh, neid alahinnatakse praegu. Need on samuti tähtsad. keskendutakse eelkõige majandusele, aga me ei tohiks ära unustada, et ühiskonnas on ikkagi majanduslikult haavatavaid sektoreid, ja samuti on äh, tähtis ka äh, migrantide sisserännatute integreerimine, suur tänu! ma püüan äh, võimalikult kiiresti vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, kõigepealt esimene kommentaar. kui me räägime riikide majandustest või regioonide majandustest globaalses kontekstis või Euroopa kontekstis, siis me peame kindlasti erinevaid tasakaale ja kõikumisigi korrigeerima. ja korrigeerimine tähendab alati seda, et keegi midagi kaotab, me ei saa majandust korrigeerida niiviisi, et see kellelegi haiget ei teeks. kui me seisame silmitsi raske olukorraga, siis me peame teadma, kuidas õigesti jagada ja kuidas jagada ka neid ohvreid, mida tuleb tuua selleks, et majandus taas kindlatele jalgadele saada siis majandus, mis ei ole konkurentsivõimeline, majandusruum, mis ei äh, ole suuteline konkureerima avatud turul, sellepärast et sellel majandusruumil, majandussüsteemil puudub piisav kapital, puudub, äh, puuduvad piisavad äh, tööjõuressursid ja nii edasi. selline majandusruum ei saa toota niisama palju raha, oma kodanikele jaotamiseks kui majandusruum, mis äh, on kogunud äh, aastate jooksul majanduse, kapitali, infrastruktuuri ja inimressursside varud. kui me nüüd äh, lähtume ratsionaalse mõtlemise põhimõtetest mitte ainult poliitilise, vaid ka majanduslikult, siis äh, me ei saa äh, kümne tuhande euroga toime tuleva perekonna olukorda võrrelda kolmekümne tuhande euroga toime tuleva perekonnaga näiteks. ja need majandussüsteemid, majandus, majandused, mis on kõige tõhusamad, on äh, sellised majandussüsteemid, kus on positiivne sünergia majanduskasvu äh, ja sotsiaalkaitse, sotsiaalkindlustussüsteemi vahel. see on äh, Euroopa mudel, aga mitte kõik Euroopa riigid ei ole selles valdkonnas ühel tasemel, aga ma arvan, et me kõik Euroopas liigume, kõik riigid liigume sotsiaalse majanduse süü suunas. siis äh, Udo, mis äh, viimasel mitteametlikul arutelul ja ka te teisipäeval toimival ECOFIN-i koosolekul äh, oleme me arutanud ja arutame veel tööhõive või tööturu heade tavade üle. see, see on küsimus, mis ei valmista muret mitte ainult tööhõive ja, ja sotsiaalministritele, vaid äh, küsimus, mis on oluline kindlasti ka komisjoni jaoks üldiselt ja nende jaoks komisjonis ja nõukogus äh, ECOFINis, kes vastutavad äh, nende teemavaldkondade üle. loomulikult ka mina ise, olles majandusasjade volinik, olen ka nende küsimuste pärast mures. me arutleme nendel teemadel, me arutame nendel teemadel ka Brüsselis ja me arutame, millised on head tavad tööhõivepoliitika valdkonnas ja kuidas kõige paremini kasutada meie inimressursse ja muid ressursse kriisiolukorras, kuidas kõige paremini ettevõtteid aidata, millised peaksid olema sotsiaalse paindlikkuse või majandusliku paindlikkuse põhimõtted ja kuidas kõige paremini tagada töökohtade loomine nii, et ressursid oleksid optimaalselt ära kasutatud ja selle tulemusena tõesti täiskohaga töökohad hakkaksid tekkima võimalikult kiiresti. see majandussektor ei ole oluline meie jaoks mitte ainult poliitikutena, vaid me kõik, me kõik teame ju, et meie kogu kõikide jaoks on oluline, et meie majandus saaks sellisesse olukorda, mis oli enne kriisi. ja siis veel. kõik Euroopa Komisjonis, nõukogus, parlamendis tahavad tagada seda, et Euroopa Liidu eelarvevahendid ja Sotsiaalfondi vahendid oleksid kasutatud võimalikult tõhusalt. selleks on meil vaja selgeid marginaale, toimivaid marginaale, et ressursside kasutamist parandada ma jagan teie muret äh, riigieelarve puudujääkide osas, kuid äh, ma arvan, et samas riigieelarve puudujääkide kasv on vältimatu. see ähm, kasv on võib-olla teistsuguse kiirusega kui siiani olnud, kuid äh, me peame siiski nägema ette mingisuguse ähm, nii-öelda lõpupoliitika, lõpustrateegia selle kohta, kuidas seda eelarve puudujäägi kasvu, mis kriisist on tulenenud, peatada. Äh, on riike, kus eelarve puudujääk on kasvanud lausa astronoomiliselt suureks äh, majanduskriisi valdkonnas, äh, aga on teised riigid, kus eelarve puudujääk ei ole nii suuresti kasvanud, kuid nende varasemate kriiside eelarve puudujääk on jätkuvalt koormaks, nii et igal juhul on meil vaja mitmeaastaseid meetmeid, pidevaid meetmeid, mitte niivõrd eelarve puudujäägi suuruse tõttu, vaid ka seetõttu, et majanduskasvu prognoosid on järgnevateks aastateks väiksemad, kui meie majanduskasvu näitajad olid enne kriisi. ja äh, meie SKT kasv, nominaalkasv on märksa väiksem, kui see oli seda siis, kui me, meie inflatsioon oli kaks, kaks koma millegiga või kolm protsenti, praegusel hetkel on inflatsioon midagi nulli ühe vahepealselt enamus liikmesriikides, et äh, samas äh, Äh, eelarve puudujäägi SKT raatsio vahe on, äh, suhe on hoopis teistsugune. Äh, me peame samas vaatama ka nominaalseid näitajaid SKT vallas. ja kui ma õigesti mõistsin härra Propakise küsimust või kommentaari, siis ma võin öelda, et ma olen temaga nõus, me peame üsna selgelt välja töötama äh, ja selgelt välja ütlema, milline saab olema meie tuleviku sotsiaalkindlustussüsteem. IMF-i majandusanalüütikud ütlesid kuu aega tagasi ühel meie iga-aastasel kohtumisel, näidates meile ühte graafikut, et meil on ühes valdkonnas meil siin kriisi ajal tehtud tuleviku kohu, kriisi ajal võetud tuleviku kohustised, see väga olulised kohustused absoluutsetes näitajates ja siis näidatakse ka majandusarenguid. ta näitas meile, millised on meie kohustused selleks, et me suudaksime toime tulla meie pensionifondi kohustustega praeguste põlvkondade jaoks, järgmiste põlvkondade jaoks ja praegusel hetkel loomulikult nende kohustuste katet loovad äh, uued noored põlvkonnad. ja see, need näitajad, need graafikud valmistasid ka päris palju muret, sellepärast et äh, need näitajad on tegelikult äh, suuremad kui meie majandussüsteemide praeguse hetke kohustised. nii et igal juhul me peame tagama ka selle, et äh, meie sotsiaalkindlustussüsteemidel oleksid tulevikus ka tagatised ja meie sotsiaalkindlustussüsteemid oleksid jätkusuutlikud. suur tänu, Adam Kussa ja Proisa. suur tänu, et te mulle sõna andsite, proua esinaine. minu küsimus puudutab neid inimesi, kes on puuetega ma paari nädala eest ma eh, küsisin eh, selle küsimuse samamoodi ja nüüd siis konkreetne küsimus uuesti. Kesk- ja Ida-Euroopas puuetega töötajad saavad valitsuselt toetust. Nende töökohti tegelikult toetab riik tegelikult on olemas isegi niisugune seadus, mis tagab niisuguse garantii. meie arvates on see väga oluline eesmärk, aga nüüd tänu finantskriisile on niisugune toetus Kesk- ja Ida-Euroopa maades vähenenud ning paljud inimesed, kellel on puuded on jäänud ilma oma tööst. nüüd minu küsimus, kas me peaksime toetama neid inimesi, kes on kõige halvemas olukorras ja tegelikult nemad ei ole üldse süüdi selles, et kriis tekkis, samal ajal on nemad kõigepealt löögi all. meie ei saa toetada eh, taolisi eh, kokkuhoide. kiitoksia, haluaisin küsida. suur tänu ma tahtsin küsida, kas teie loodate, kas teie usute nendesse mudelid, mudelitesse, mille järgi mõõdetakse riikide majanduse jätkusuutlikkust? mina, mul tekib hirm, et need prognoosid räägivad pigem tänase päeva olukordadest ja vähem tulevikust ja et nende mudelite puhul ei võeta piisavalt arvesse seda, et meil juhtuvad mitmed protsessid ühel ajal, tööpuuduse kasv, võlakoorma suurenemine, vananemine ja siis ka äh, Äh, suured struktuurilised muudatused äh, autotööstuses, metsanduse tööstussektoris ja, ja nii edasi ja kõik need tekitavad seda sellise nõiaringi, mis võivad veel tuua halbu äh, üllatusi. Te tõite siin esi, esi näitena Põhjariigid, aga minu koduriigi Soome, meil, meie oleme näitena sellest riigi, sellest riigist, kellel on asjad korras, meie ise Soomes tunneme muret sellepärast, et töö, karjäärid, töö, tööaeg inimestel üha lüheneb, inimesed lähevad pensionile varam, nii et kõik asjad liiguvad otsekui vales suunas ja ma kardan, et kõik need erinevad protsessid ühiselt mõjutavad äh, meie majanduse olukorda negatiivselt. kas ka teie kardate seda? suur tänu, Raamo Raam ja proua Figureido, proua Raam härra volinik, lugesin väga tähelepanelikult teie teatist, kuulasin ka teie ettekannet ja mul on teha kolm märkust ja küsimused ka teile. E, mina ka küsin selle mudeli kohta, millest te rääkisite täna. tervishoiusüsteemis näiteks e, on arvestades kõiki neid probleeme, mis on seotud elanikkonna äh, vananemisega, siis ähm, niisuguste äh, haiguste puhul nagu vähktõbi on ikkagi äh, riigi poliitika väga tähtis, finantseerida näiteks sõeluuringuid. üheski riigis ei soovi ju keegi tagasi tulla ähm, eelneva olukorra juurde tagasi ning harjutu-, haridus, innovaatika ja teadusuuringud peaksid aitama meid nõiaringist välja pääseda, kuidas siis olla niisuguse, niisugustes poliitikates tõhusam, arvestades väga kitsast äh, finantsmanööverdamisruumi? ja lõpuks, te rääkisite meile Euroopa olukorrast, aga kuhu oleme me jõudnud Euroopa eh, rahanduse arenguga võrreldes nende uute riikide nagu, riikidega nagu eh, arenevate riikidega nagu Brasiilia, Hiina, Venemaa, eh, kuidas integreerida meid sellesse arenevasse mudelisse? proua Figureido. suur tänu Te ütlesite, et osadel riikidel läheb paremini kui teistel, vaatamata kriisile rääkisite ka Portugalist, aga kui te oleksite seda öelnud minu koduriigis, siis enamus oleks teile öelnud, et te oleks, te olete oma hinnangutes eksinud, sellepärast et tööpuudus kasvab päev-päevalt, iga päev läheb töökohti välja Portugalist, vaesus on meie kurb reaalsus, see kasvab iga päev ja elanikkonnal läheb ikka, ikka halvemini. ja samal ajal vaatamata kõigele, me teame, et Euroopa Komisjon kavatseb meile ettekirjutuse teha, sellepärast et me ei ole stabiilsuspaktist kinni pidanud, kuigi meie töörahvas on vaene üle. üle kahekümne protsendi elanikkonnast on reaalses vaesuses. seetõttu küsin, mis see tähendab siis? kas jälle on vaja mingeid meetmeid veel ming-, et, et meil tekiks veel kakskümmend protsenti vaeseid juurde? meil niigi ei ole töökohti. ja äh, pooltel töötutel ei ole ka võimalust töötu abiraha saada. see on ju sotsiaalne tragöödia hea küll, me peame tõesti telegra-, Telegrami stiilis suhtlema nüüd, meil ei ole aega eriti palju. teeme siis kiirelt. Brüsselis ei ole ei komisjonis ega parlamendis võimalust igale liikmesriigile ette kirjutada, mida tuleb teha oma avaliku sektoriga, riigi rahadega. me võime öelda, et eelarve on vaja korrigeerida, arvestades jätkusuutlikkust ja võlataset. igal riigil on oma võime võlka vähendada, aga meie ei saa otsustada liikmesriikide valitsuste eest, kuidas otsustada, milliseid kulutusi teha eelarves ja milliste eelarveridadega opereerida, et kulud ja tulud õiglasemalt jaotuksid ühiskonnas. kui on nüüd võimalus teatud konditsio-, konditsionaalsus luua, siis tuleb arvestada väga eh, eh, eh, nii-öelda õiglase jaotusega, aga kui poliitilisi hoobasid ei ole, kas siis riigi või kohalikul tasandil, siis, siis ega meie ka ei saa asendada liikmesriigi äh, administratsiooni. ja äh, see puudutab ka näiteks äh, puuetega inimeste nõudmisi erinevates liikmesriikides. me ei suuda ju asendada liikmesriikide administratsiooni vastutust, sest ne-, nemad, meie saame ainult üldise süsteemi ja normid paika panna ja kui nüüd rääkida Skandinaavia maadest, meie peame nende sotsiaalkindlustuse taset nende riigimajanduse taset, nende riigi rahanduse taset, nende elanikkonna jõukuse taset, nende võimet saada raha ettevõtetelt, siis me näeme, et nad on eh, võimelised eh, finantseerima oma avalikku eh, sotsiaalkindlustust paremini kui teised liikmesriigid, nendele võib ka, neid võib kadestada, aga siiski sellele vaatamata, nii nagu proua Jakosaari ütleski, probleemid on ka neil kui me näiteks vaatame varast pensionile minekut, siis tundub, et peaaegu eh, kõikides maades on kriisi ajal aru saadud, et nad on eh, teinud vigu, kui nad eelnevatest raskustest on püüdnud üle saada. nüüd on nad mõistnud, et eh, ei ole võimalik toime tulla sellise laine varase, varase pensionile minekuga, kui inimesed läksid massiliselt pensionile viiekümne, viiekümne viie aastaselt ja see on üks niisugune kogemus, mille me oleme saanud eelnevatel perioodidel ja näinud, et see on viga. loomulikult ühtegi, ühtegi äh, uurimust ei kirjuta prohveteid, kirjutavad ikkagi eksperdid, eks nad vaatavad, mis on juhtunud varem, nad püüavad selle järgi ära arvata, mis tuleb ka tulevikus, aga loomulikult äh, ei ole nad võimelised äh, nägema ette seda, mis juhtub kümne aasta pärast, võib-olla nad ütlevad mõningaid asju mm, mis ei meeldi eh, parlamentidele või liikmesriikide valitsustele, eh, siis ikkagi tulevad nad välja trendidega ja see on pidev töö ja loomulikult me peame arvestama ka seda, sellesse eh, ennustusse võivad tulla sisse vead, aga kui me räägime üldse prognoosimisest, siis tuleb arvestada, et seal võivad tulla vead, sest kõikidel on ju olema, kõikidel prognoosidel on oma piirid selles raportis hinnatakse riigi rahanduse olukorda erinevates maades, loomulikult me arvestame seal e, koolituspoliitikaid, e, me teeme seda pidevalt ja alati, kui mul on võimalus, siis ma ütlen, et e, kulutused, mis tehakse haritusele, koolitusele, on sellised, mis peavad olema pidevad, me siin ei saa vaadata eelarve äh, kulusid. loomulikult on maid, kus eelarve on vähem tasakaalus, on teisi maid, kus manööverdusruum on suurem ja just nimelt sellepärast ei tohi eh, nad seda unustada, kui nad hindavad oma ressursse. nüüd rääkides vaesusest, kuidas me siis hindame eh, poliitikaid, kui me räägime haridusest, innovatsioonist ja nii edasi. E, avalikkuse raha peab kasutama selleks, e, et on vaja nende asjadest maksta, aga kui on ainult raha selle eest, et maksta võlgadest, te siin viitasite Venemaale, Brasiiliale, e, Indiale, Hiinale, siis ma pean ütlema, et me ei karda neid brikimaid me mõistame, et meil peab olema hea meel, et nendes maades lähevad asjad hästi, sest nende majanduse eh, paranemine tähendab seda, et nende inimesed elavad paremini ja kui me toetame vastastikku üksteist, siis meil kõikidel tuleb parem elu. ma arvan, et me ei tohiks karta neid maid me peame vaatama, millised on võimalused, näiteks Hiina eh, nende majanduskasv on üksteist protsenti, ka Indias on väga suur majanduskasv ning ma arvan, et eh, globaalsel tasemel esindavad need maad just võimalusi ja meie eh, eurooplastena oleme tulnud alati välja oma kriisidest ja ainult tänu sellele, et me oleme olnud avatud maailmale ja seekord peame samamoodi tegutsema. suur tänu veel paar kõnelejat. suur tänu. härra volinik, teie ütlesite meile, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal hakkame me nägema stabiliseerumist e-, e-, euroriikides ja sinna on veel pikk maa minna. minu küsimus on selline, kas te ei ole nõus sellega, et e, vähese lisandväärtusega tootmissektorid näevad ümberstruktureerimist selles perioodis, sellel perioodil? ees seisab äh, igatahes äh, veel suur ajaline äh, lõtk, mil noored inimesed jõuavad tööturule ning olukord on väga raske kontrolli all ol-, hoida erinevates regioonides. kas me ei peaks ütlema, et tegemist on hädaolukorraga, kas me saaks midagi ette võtta, et asjad väga halvaks ei lähe, me räägime, et meil on vaja ehm, enesekindlust, usaldust ja nii edasi, aga kas me ikkagi ei ole silmitsi väga tõsise probleemiga? Alejandro mm. Serkas, palun. suur tänu, volinik. väga lühidalt. ma tahaksin öelda, et ma olen nõus teie arvamusavaldustega, et me lihtsalt ei saa endal majandusvallas prohveteid luua. ja neid lihtsalt ei ole olemas. ja ma olen nõus ka sellega, kui te räägite eh, majanduse stabiliseerumisest, see on äärmiselt oluline. Hispaanias, minu kodumaal me näeme, eh, millised on eh, keskpikas perspektiivis riskid ja me näeme tõepoolest, milliseid tohutuid probleeme viimaste aastate jooksul on öö, ehm, tekkinud meil riigi rahanduses e-, e meil on tohutult suurenenud riigi võlg ja niisugusel maal nagu Hispaanias e-, on meil, oleme me ka olnud halvad õppurid ja praegusel hetkel peame me mõtlema just sellele, kuidas me suudaksime pakkuda kvali-, kõrgekvaliteedilisi eh, töökohti, sest et kolmkümmend kolm protsenti inimesi töötavad madalakvaliteedilistel töökohtadel osaajadega, osaajaga ja nii edasi. Eh, Madame Danuta ja härra Sven Kiigolt. ja siis proua Grete Šestakei. pean ütlema, et lugesin lugesin raportit ja eh, mulle tegi tõesti muret ehm, riigi rahandus, eriti nendes riikides, millele oli nagu punane märgutuli lisatud. tahaks isegi öelda, et me tegelikult ei julgegi avatult kõnelda sellest, milliseid vaja, eh, milliseid muudatusi oleks vaja. Eh, vaja oleks kuni viisteist protsenti SKT-st kõrvale panna aga millised struktuurid Euroopa Liidus või Eurotsoonis peaksid muutuma selleks, et aidata liikmesriikidel õiglaselt makse koguda? meil on ikka veel äh, ebaõiglase maksukonkurentsi probleeme, meil on maksuparadiise ja äh, meil on meetmeid, mis ainult äh, nii-öelda pealispinda puudutavad ja tegelikult ei aita meid nendest probleemidest välja teiseks, nendel riikidel, millel on väga suured probleemid Euroopa lõunaosas, peavad praegu palju kõrgemaid intressimääru maksma kui teised Eurotsooni riigid ja seetõttu tahaksin julgustada Euroopa Komisjoni eurobondide või võlakirjade osas aktiivselt tegutsema ja kaasata ka, miks mitte ka kaasata kolmandaid riike. suur tänu Teie aeg on läbi, proua Danuta Jaslovetska ja proua Papadulo, proua Turunen ja proua Gruni ähm,. aga tõesti, me ei jõua kuulata kõiki ära, sellepärast et äh, volinik peab meile ka vastama ja siis peab ta ära minema. viimane sõnavõtt praegu siis suur tänu. pikaajaline eh, majanduse jätkusuutlikkus ja riigi rahanduse jätkusuutlikkus. me rääkisime eh, tööturu suuremast avatusest, kas on oodata uut lähenemist, uut poliitikat, eriti noorte inimeste osas, arvestades seda, et eh, väga palju noori on tööd võtta. E, noored perekonnad e, peavad saama vaadata tulevikku e, usaldusega, näiteks kui nendel on lapsed, siis nad peavad olema kindlad tuleviku suhtes ja siin on väga palju küsimärke. vaadakem näiteks pensioneid. see on oluline, inimesed peavad ju suutma ette planeerida ja e, inimesed lähevad teistesse Euroopa maadesse, nad tulevad ka kusagilt teistest maadest Euroopa e, Liitu, nad tulevad siia otsima paremat elu ja mulle tundub, et e, noor põlvkond just nimelt kannatab selle pärast. see kriis on meie kriis meie vigade tõttu ning tulevad põlvkonnad ei peaks meie vigadest maksma. härra volinik, palun, sõna on teil suur tänu. on üsna selge, et kui avada uks tuleviku mõtisklustele, majandusprognoosidele ja nii edasi ja ja, ja kõik arutelud, siis tuleb terve arutelude voog ja kommentaaride voog, kui me räägime sotsiaalkindlustussüsteemidest ja nii edasi ja kõikide nende küsimustega ühe koosoleku, ühe aruande, ühe, ühe õhtu jooksul on väga raske ühele poole saada aga ma tulen kindlasti külastan äh, ka teie teisi komisjone ja, ja teie komisjoni uuesti ja me arutame nendel samadel teemadel ka komisjonis ja teistes äh, töögruppides. aga kõigepealt siis äh, hädapoliitikad või kiireloomulised poliitikad, praegusel hetkel me juba oleme erakorralised poliitikad kasutusele võtnud selleks, et, et to-, et toetada meie finantssüsteeme. praegusel hetkel võime me öelda, et mitte ükski majandussüsteem ei oleks kriisiga toime tulnud ilma taastus- ja toetusmeetmed ette ja kui me vaatame krediidisüsteemi, siis me näeme, et meie majandussüsteem on tõsises ohus ja samuti on meil ka nii-öelda erakorraline olukord rahandusolukorras, sellised madalad intressimäärad ei ole sugugi mitte normaalsed. ja kui me mõtleme selle peale, et selle kriisi see kriis sai alguse osaliselt äh, riskide halvast äh, hindamisest finantsturu äh, analüütikute poolt ja ja kriisi põhjustasid ka liiga suured riskid või liiga, liiga innukas riskide võtmine. Äh, ja hoolimata sellest ei ole meil praegusel hetkel veel tagatisi selle kohta, et äh, meie majanduse taastumine äh, saab olema stabiilne ja kindel. majanduse elavnemine on olnud märgatav ja selgelt, kuid kindlalt viimase paari kuu jooksul oleme näinud ka positiivseid kasvunäitajaid ja järgmiste äh, paar, järgmise paari kuu jooksul ilmselt nende näitajate paranemine jätkub, kuid siiski jääb veel palju teha ja ma olen täiesti teiega nõus, et me, me peame selle probleemiga ja probleemi üdiga töötama. Lisaks majanduskasvu probleemile on meil ka tööpuuduse probleem, millega tuleb tegeleda ja samuti on äh, meile raskuseks ka struktuurilise tööpuuduse probleem, me peame kindlasti välja mõtlema, millised on parimad reaktsioonid sellele. meil oleks vaja suuri ambitsioonikaid poliitilisi plaane ja praegusel hetkel oleme me olukorras, kus me rakendame majandus- ja rahanduspoliitikaid, mis on ebatavalised, erakorralised, millega ei saa jätkata lõputult ja ma olen nõus härra Särkasega, keda ma olen tundnud juba mõningaid aastaid, selles osas, et kõige olulisem on kvaliteet, kvaliteet, kvaliteetne tööhõive. me peame oma majanduse ümber kujundama madala tehnoloogia oma majandusest kõrge tehnoloogia ja kõrge kvalifitseeritud äh, tööjõuga majandusteks. Äh, ilma sellise muutuseta, ilma sellise üleminekuta ei tule me tööpuuduse probleemiga toime. meil on äh, vaja seda kõike stabiilsuse saavutamiseks, aga samuti ka selleks, et äh, võimaldada meile tuleviku arengud, mis vastavad meie tööjõu lootustele ja ootustele, meil on vaja ühesõnaga tervet majandust, tervet tööhõivet, mis äh, ja kõik asjad on omavahel seotud, sellepärast et kui meil ei ole kvaliteetset tööhõivet, siis ei ole meil ka kvaliteetset majandust. kriisiolukorras Euroopas on meil teatavad majanduslikud päästikud, automaatsed päästikud, mida me kasutame nii-öelda, kuid me peame olema siiski kogu aeg väga tähelepanelikud ja ette vaatama, et kõik meie meetmed, mida me võtame, ka tagaksid meie majanduse jätkusuutlikkust ja ma minu teada mõningates liikmesriikides juba räägitakse erinevatest maksudest, räägitakse näiteks süsinikumaksust, siis räägitakse ka maksude suurendamisest, mida siis opositsiooniparteid kritiseerivad, aga kindlasti oleme me näinud arenguid, mis on majanduskriisist Äh, ammutanud inspiratsiooni, kuid äh, igal juhul tulevikus äh, tuleb meil ka kanda hoolt selle eest, et meil on riiklikud sissetulekuallikad, mis aitaksid meie praegust või varasemat süsteemi osaliselt asendada. ja ma võin teile öelda, et Ecofin on Ecofin, Ecofinis rääkisime me erinevatest teemadest, eile õnnestus meil ületada Lissaboni leppe jõustumise viimane takistus, kuid sellegipoolest on veel otsuseid, mis vajavad ühehäälsust äh, ECOFINis ja need otsused äh, on väga keerulised, neid on väga raske vastu võtta ja me arutleme nendel teemadel ühe, igal koosolekul ECOFINis kuid äh, ma olen kindel, et tegemist on teemaga, tegemist on aruteluga ja mis muutub üha huvitavamaks ja huvitavamaks ja ideederikkamaks. arvamuste vahetused äh, pärast kriisi on äh, märkimisväärselt inspireerivamad. ja tööhõive puudus võib-olla kolmekümne minuti jooksul on siin väga raske leiutada mingisuguseid uusi meetmeid, mille abil kardinaalselt parandada tööhõive olukorda, kuid äh, ma arvan, et äh, kui me keskendume haridussüsteemidele, siis parem haridus tagab ka noorte hulgas parema tööhõive, aitäh! suur tänu ja me rääkisime kõigist nendest teemadest, mis on mainitud teie teatises, aga meie igal juhul, meie arvamuste vahetus oli väga äh, kasulik meie kõigi jaoks ja suur tänu ka tõlkidele, et nad püsisid äh, meie seas pisut kauem ja homme koos kohtume kell üheksa kolmkümmend, mitte kell üheksa. ja Liis Linn äh, on minu asemel esinaise rollis ja ma vabandan ka viimastele kolmele kolleegile, kes ei saanud oma küsimusi